palun võtke istet. me jätkame kahekümne kuuendal septembril katkestatud istungi, istungi öö, äh, protokoll on olemas, kas selle suhtes on vastuväiteid, jutt on kahekümne kuuenda novembri istungist. oi, mis on härra Gerike, see. härra Gerike, palun, härra Gerike. kõnelejal ei ole mikrofoni. härra Gerike ei kasutanud mikrofoni. lugupeetud härra president, meie päevakorras on täna kolm hääletust ja see ei ole sugugi absoluutselt kiireloomulise iseloomuga. ma äh, tahaksin, et te vaataksite üle täisosa istu päevakorda. härra Schulz Äh, see ei ole väga protokolliline küsimus, aga me kanname teie märkuse vaatamata sellele protokolli, kas kahekümne kuuenda novembri osas on märkusi, ei ole, siis on see vastu võetud, ütleb härra Schulz. Äh, mu daamid ja härrad, Poola on teavitanud meid, et Tšeslav Hotsa, äh, Slavomir Klasovski on alates kahekümne seitsmendast novembrist äh, kolleeg Rovartšiki ja Jaskevitši asendajad ja seepärast tervitan ma neid selles kõrges äh, kojas vastavalt kodukorrale.